ja see puudutab Euroopa Liidu ja Hiina kaubandussuhteid ja turumajanduslikku staatust ning kõigepealt saab e- sõna küsimuse esitaja Bernd Lange. president, Frau... Äh, president, proua volinik, kallid kolleegid. Hiina on ilmselgelt väga tähtis kaubanduspartner ja väga paljud Euroopa Liidu töökohad sõltuvad ka sellest kaubandusest ja just sellepärast me räägimegi täna just sellest väga delikat-, delikaatsest küsimusest. nagu te teate, kahe tuhande esimesel aastal ja see oli edusammuks, kahe tuhande esimesel aastal Hiina liitus WTO-ga koos äh, liitumisprotokolliga ning Hiina on äh, sellest liitumisprotokollist ka kinni pidanud. selles protokollis on artikkel viisteist, kus on ette nähtud viieteist-aastane üleminekuaeg äh, just hinna kujundamises see puudutab eelkõige just antidumpingut ja üheteistkümnendal detsembril sellel aastal lõpeb see üleminekuaeg ning sellepärast tuleb meil tõesti kiiresti hakata selle küsimuse üle mõtlema, sest on ju ilmselge, et äh, meie antidumpingu ja subventsioonide vastased äh, menetlused sõltuvad ka Hiinast umbes kaheksakümmend protsenti menetlustest on seotud Hiinaga, sellepärast et hinnakujundus on moonutatud ja ja meie kasutame siin nii-öelda kolmanda riigi hinnakujundust. ja mida see siis tähendab, kui üheteistkümnendal detsembril üleminekuaeg lõpeb? ja see tähendab seda, et äh, Hiinale antakse turumajanduse staatus. ühelt poolt peame me kasutama hoobasid selleks, et kaubanduskaitseklauslitest kinni pidada, aga ma kardan, et aega jääb väheks sellepärast et äh, õigusloomelise ettepaneku väljatöötamiseks läheb aega ning parlament ja nõukogu peavad kokkuleppele jõudma. nii et sellepärast ma küsin, et kuhu need viisteist aastat jäid, et tegelikult oleks võinud juba varem äh, midagi ette võtta. on kolm võimalust, mida on võimalik teha, läheb, laseme lihtsalt edasi nagu siiamaani, ehk siis, et automaatselt saab Hiina turumajandusliku riigi staatuse ja siis antidumpingu ja äh, subventsioneerimisvastased võimalused kaovad meil käest. Austraalia seda tegi, mõju oli ilmselgelt halb, neil ei ole enam peaaegu üldse enam võimalusi ennast kaitsta, nii et see võimalus minu arvates ei ole mõeldav. teine võimalus, ütleme lihtsalt selgelt ei, ka see tegelikult tooks endaga kohe kaasa kaebuse WTO-s ja võib-olla on kolmas võimalus ka ning kui vaadata seda protokolli, siis tõesti on mänguruumi ka protokollis. seal on ette nähtud ka alternatiivsed meetodid Hiina kujundusküsimuses, äh, kolmandates riikides, aga samamoodi nagu ka äh, tõestamiskohustus, ma arvan, et neid võimalusi tuleks põhjalikult analüüsida, et äkki me saame selles osas midagi ette võtta, selleks et pärast ka üheteistkümnendat detsembrit oleks meil mõistlik kaitsemeede ja mõistlik kaitsemeetmete mehhanism see tähendab seda, et Hiina partneritega tuleb läbirääkimisi pidada selleks, et mõistlikule lahendusele jõuda. läbirääkimisi tuleb nagunii pidada, sellepärast et ei saa olla nii, et äh, riiklike subventsioonide kaudu tekib ületootmine ja siis seda kõike turustatakse Euroopa Liidu turul, nii nagu seda tehakse praegu terase valdkonnas. siin tuleb midagi ette võtta. kaheksateistkümnendal veebruaril toimub suur meeleavaldus Brüsselis. tänavatele tulevad just terasetööstuse esindajad. nii, ärge unustage, et antidoping on seotud ka töökohtadega meil on vaja selgelt analüüsida, millised on kolme erineva võimaluse mõjud ja me peame mõtlema selle peale, kuidas me saame hoolitseda selle eest, et töökohad ei satu ohu alla ja et tööstuslik areng jätkuks. me ju soovime e, tagada kahtekümmet protsenti SKT-st ja me ei taha seda eesmärki õõnestada. nõukogu nagu ikka ei ole kohal, nõukogu aga ei saa aru et ühelt poolt aprillikuust kaks tuhat neliteist ei ole ta tegelikult äh, kaubanduse kaitseklauslite reformiga kuhugi jõudnud ja on läbi kukkunud ja teiselt poolt varab krokodillipisaraid, sest ta ei tea, kas anda Hiinale turumajandusliku riigi staatus või mitte. seega meil on vaja selgeid reegleid ja sellepärast proua volinik tahan teada, mida te kavatsete meile esitada, millal ja millise sisuga. aitäh! Ähm, aitäh, härra Lange, järgmisena volinik Malmström komisjoni nimel president aitäh et andsite mulle võimaluse seda küsimust arutada koos parlamendisaadikutega ja ma hea meelega annan parlamendile infot selle kohta kui kaugele me oleme jõudnud selle küsimusega. küsimus ei ole selles kas hiina on turumajanduslik riik või mitte ei ei, vähemalt mitte nii, nagu meie seda mõistame. küsimus on selles, kas Euroopa Liit peaks mm, muutma meetodit, äh, mida ta kasutab äh, antitumpingu vastastes uuringutes ja probleemiks on, nagu härra Lange ütles, just see viieteist-aastane, äh, viieteist-aastase üleminekuperioodi lõpp ja teatud antitumpingu meetodite muutmine ning kuidas see mõjutab meie tööstusettevõtteid ja töökohti antidumping puudutab ühte koma kolmekümmend kaheksat protsenti meie impordist, aga samal ajal see võib teatud ettevõtetele ja sektoritele väga suure koormuse tuua just äh, Äh, konkurentsimoonutuste pärast. me analüüsime just seda kolme meetodit, mida härra Lange välja tõi. esiteks, et me ei muuda Euroopa Liidu seadusloomet. Hiina eeldab, et me WTO protokollist kinni peame ja muudame metodoloogiat detsembris sellel aastal. kui me seda ei tee, siis see võib äh, halvendada meie kaubandussuhteid ja võib endaga kaasa tuua ka kohtuprotsesse see võib Euroopa Liidu ettevõtetele kalliks maksma minna ka töökohtade mõttes. Neid mõjusid on muidugi väga raske ennetavalt ette hinnata, me võime ainult spekuleerida me eeldame, et seega WTO reeglitest me ei pea kinni ja see toob endaga kaasa võimalikud majanduslikud mõjud. siin muidugi lõiget viisteist äh, Hiina liitumisprotokollis väga erinevalt tõlgendatakse, aga öeldakse, et vähemalt teatud sätted ähm, aeguvad. teiseks, äh, Hiina välja võtta äh, mitteturumajandusnike riikide nimekirjast. see halvaks väga paljusid Euroopa Liidu tööstusettevõtteid ja see oleks poliitiliselt täiesti ebarealistlik ja me oleme ka teatud informatsioonikirja teile selle kohta edastanud. kolmandaks, Hiina välja võtta turumajanduslike riikide nimekirjast, aga samal ajal kasutada leevendavaid meetmeid selleks, et välja tuua neid moonutusi, mis on ikka veel Hiina majanduses olemas ja seega saaksime me säilitada tõhusa dumpinguvastase meetme. me oleme teadlikud sellest, et kõikidel nendel võimalustel on majanduslikud ja sotsiaalsed tagajärjed, et neid tuleb põhjalikult hinnata, ükskõik millise võimaluse me valime. komisjon äh, kavatseb säilitada dumpinguvastase meetodi selleks, et võidelda meie tööstust konkurentsimoonutuste vastu ja samal ajal kinni pidada meie rahvusvahelistest kogustustest oleme saanud õiguslikku nõu, kus öeldakse, et praegust antidumpingu meetodit tuleb muuta siis, kui üleminekuperiood lõpeb. ja isegi alternatiivse tõlgenduse puhul on täiesti öö, äh, selge see, et öö, äh, see, mis praegu meil on riikide kaupa paika pandud lähenemine, et seda tuleb muuta. Need on põhilised äh, võimalused, nad on tehniliselt keerulised ja neil on omad mõjud. me praegu tõesti viime läbi põhjalikku mõju-uuringut ja see dokument, mille te edastasime, oli kõigest esimene hinnang. ja meie äh, kohustuseks on teile piisavalt informatsiooni anda, me andsime teile juba esimese dokumendi, see on osa läbipaistvusest, mis meil on vaja selles ülevaatamismenetlused. kui me räägime koostööst teiste huvigruppidega, siis äh, komisjon on põhiliste äh, osapooltega ühenduses, eriti just Euroopa Liidu tööstusega ja nad jagavad komisjoni arvamust. meil on uuring äh, just mõju kohta, me kasutasime statistikat, mis meil on viiekümne kahe juhtumi kohta Hiinaga praegusel hetkel ja see uuring äh, prognoosib äh, negatiivseid mõjusid, kui me praeguse äh, meetodi muudame tavalise meetodi vastu. ja iga stsenaariumi puhul lähtuti siis kõige mustemast stsenaariumist ehk sellest, et meil ei ole leevendavaid meetmeid meet sektorid, millele praegusel hetkel kehtivad dumpinguvastased meetmed, me eeldame, et seal lähevad kümned tuhanded töökohad kaotsi ja kui me vaatame teisi sektoreid, mis võivad olla mõjutatud, siis uuring toob välja, et seitsekümmend kolm tuhat kuni sada kaheksateist tuhat töökohta võivad kaduma minna ja kui me vaatame äh, Äh, kuidas see mõjutab siis üleüldiselt tööstust, siis me räägime kuuekümne viiest tuhandest kuni kahesaja kümnest tuhandest äh, töökohast. seda on palju, see on tähtis, aga see on palju madalam äh, kui mida on toodud, välja toodud varasemates uuringutes, nagu näiteks Washingtoni ühes uuringus nii et ja see kõik on ilma leevendavate meetmeteta, ärge unustage seda. me peame siiski nende riskidega tõsiselt arvestama ja see näitab ka, kui tähtis on see küsimus. siis need küsimused, mis puudutasid koordineerimist teiste riikidega, tõesti, me oleme ühenduses teiste partneritega, aga me ei tohi unustada, et kõik WTO liikmed peavad oma legaalsetest kohustustest kinni pidama oma kõikides tegevustes. meie teatud äh, kaubanduspartneritel ei ole vaja oma seadusi muuta. meil on seda vaja ka teha, see võtab aega. teatud riigid saavad viie minutiga otsuse vastu võtta, nii et selles mõttes me erineme teistest partneritest, nagu näiteks USA-st. aga või noh, ilmselgelt me oleme väga erakorralises olukorras, me oleme ainus riik, mis on pannud Hiina Äh, klassifitseerinud äh, mitteturumajanduslikuks riigiks äh, dumpinguvastase meetodi valimisel. kas me peaksime siis seda meetodit muutma? ma tõin välja siin ka alternatiivid, aga see kõik tähendab seda, et me peame seadusandlust muutma ja seal tuleb muid, tuleb arvestada muidugi sellega, et komisjon teeb ettepaneku nõukogule ja parlamendile, seega parlament on täieõiguslik kaasotsustaja sinnamaani me veel ei ole aga jõudnud, äh, praegune seis on just selline ja olen valmis seda arutelu jätkama, kui on veel küsimusi, millele jätsin vastama ja aitäh, et panite selle küsimuse päevakorda. aitäh, volinik ja nüüd Rahvapartei nimel Julia Vinkler, palun poolteist minutit uh,. suur aitäh, äh, head kolleegid, äh, lugupeetud volinik. me rääkisime, rääkides Euroopa Liidu Hiina kommertssuhetest, siis äh, ütelda, et äh, Hiina oleks täitnud kõiki nõudeid. siin on kolm aspekti, mida tuleb käsitleda. õiguslik äh, küsimus, automaatsus, me peame muutma Euroopa Liidu sellepärast, et äh, praegune staatuse andmine ei ole automaatne me räägime sadadest tuhandetest Euroopa Liidu töökohtadest, seega me ootame, et komisjon viiks läbi äh, mõjuhinnangu. samuti geopoliitiline kontekst mõlemalt poolt, tegemist on strateegilise partnerlusega, meil on vaja rohkem äh, koostööd, vähem antagonismi, kokkuvõtteks äh, tugev WTO lahendus peab olema see, millest lähtuda, meil on selge vaja toimivaid äh, kaubandussuhteid ja komisjoni poolne lähenemine peab võimaldama ka dumpingjuhtumite vastu Hiina ka tulevikus võidelda. kogu protsess peab olema läbipaistev ning äh, peab olema kaasatud samuti Euroopa Liidu ettevõtlus, ettevõtted. meil on vaja võrdseid tingimusi Euroopa Liidu ja Hiina jaoks, nii et konkurentsis jäävad peale turud, mitte ei se-, toimu siin, seal riigi sekkumist, aitäh! Socialist... suur aitäh ja nüüd äh, David Martin, palun sotsialistidele. suur aitäh, lugupeetud äh, president! me teame juba viisteist aastat, et ähm, see aasta tuleb langetada otsus äh, turumajandusstaatuse osas, aga ei ole mingit selget otsust vastu võetud ja ei ole meil ka strateegiat. me oleme nüüd üles ärganud, aga loodetavasti hakatakse ka peatselt tõsiselt arutama neid küsimusi tõsiselt parlamendi, liikmesriikide, ametiühingute ja Hiina valitsusega ja vaatame, kuhu edasi liikuda. me tahame häid suhteid Hiinaga ja me mõistame, et Hiina leiab, et nad peaksid automaatselt selle turumajandusstaatuse saama. aga Hiina peaks mõistma, et kaks tuhat üks olid meil ootused, et tõesti aastaks kaks tuhat kuusteist on Hiinast turumajanduslik riik saanud, nii see ka ei ole. ka komisjon on selle selgelt välja toonud, nii et seega ei saa olla ka mingisugust automaatset turumajanduse staatuse andmist aset leida Hiina ei saa lihtsalt äh, ületootmist lahendada sellega, et kasutab dumpingut Euroopa turul. meil on praegu viiskümmend kaks dumpingujuhtumi uurimist käimas. mõju on seega palju suurem, ulatub kaugemale terasetööstusest ei ole protektsionismiga tegemist, kui me kaitseme ennast ebaõiglase konkurentsi vastu. Euroopa Liidul on hädasti vaja kaasaegset ja toimivat äh, turukaitsemehhanismi. ilma selleta minu fraktsioon ei saa toetada Hiinale turumajandusstaatuse andmist, aitäh. E suur aitäh ECR-i nimel. üks minut, palun, Emma Mäkk-Laadkin. head kolleegid turumajanduse staatuse andmise küsimus Hiinale on üks keerukamaid küsimusi Euroopa Liidu jaoks sellel aastal ja siin on väga palju aspekte, millega me peame arvestama selle debati käigus esmalt äh, õigustalituse arvamuse kohaselt komisjon peab äh, arvestama sellega, äh, millised on kohustused ning samuti WTO tingimustega artikliga viisteist A Hiina liitumisprotokollist, kuid samas ma olen vägagi teadlik sellest, kuivõrd oluline see teema on, võttes arvesse minu enda liikmesriigi olukorda ja tööstuse olukorda, mis on praegu põlvili maha surutud ja võib-olla ei toibugi enam aga me näeme, et Hiina terast müüakse kõikjal äh, turgudel, nii et seega on väga oluline, et mida me ka ei teeks, et Euroopa Liidu dumpinguvastane seadus jääks, äh, jääks ähm, püsima ning et me suudaksime äh, tegutseda ausa turupraktika vastu seega me tahaksime tõesti väga detailset mõjuhinnangut Äh, antidumpingu kohustuste kohta, kuid samuti äh, meil on vaja selget ülevaadet kõigist olemasolevatest turukaitsevahenditest. suur aitäh ja proua Šake, palun. suur aitäh turul, turuhinnast madalama hinnaga toodete müümine Euroopa Liidus ei ole lubatud, nii et umbpingu tekitame sellega. aga me näeme, et protokoll eh, aeg saab eh, täis, viisteist aastat tagasi me kirjutasime alla neile kokkulepetele, aga küsimus praegu ei ole selles, kas me usume, et Hiinas on eh, turumajandus või mitte, kus hinna määrab pakkumine ja nõudlus. ei, Äh, nii see ei ole, aga me teame, et Hiina on siiski väga oluliseks äh, kaubanduspartneriks. me peame äh, selle keeruka tehnilise küsimusega selgemõistuslikult tegutsema osad soovivad läbi suruda omaenda protektsionistlikke ideid siin, kuid ei tohi unustada, et Euroopas on nii importijaid kui eksportijaid ning et majandusaspektid ei ole ainsad, millega tuleb arvestada. ma usun, et meil on vaja mõjuhinnangut ning äh, õiguslikku analüüsi ning me peame karmistama kaubandusreegleid, eriti Hiinaga suhetes. siin on oluline, et meie Euroopa Liidu äh, poolt samuti teeksime seda, mida me räägime ning äh, ka meie enda sammud peaksid äh, WTO kontrollile äh, vastu pidama. subsiidium, dumping ja muud ebaseaduslikud tegud tegutsemisviisid vajavad selget vastust, olgu tegemist Hiina või kellegi teisega. me peame proaktiivselt tegutsema ja ma ei usu, et nende ettepanekutesse, kes arvavad, et me peaksime WTO-le selle kõik lahendada jätma, aitäh suur tänu, järgnevalt üheks minutiks palun vasakpoolsete nimel härra Scholz. suur tänu, president, äh, proua volinik, austatud kolleegid meie arutelu ei peaks kindlasti täna mitte takerduma sellesse, kas Hiina näol on tegemist äh, turumajandusega või mitte. üleilmastumine äh, tähendab seda, et poliitiliselt tuleb reguleerida ära turujõud. loomulikult on meile tähtis see, et Äh, Hiina äh, otsustaks äh, oma miinimumpalka rohkem kaksteist protsenti tõsta, eriti seda finantsinvestorite tasakaalutuse nimel Euroopas. see vähendab palgasurvet riikidel nagu Bulgaaria, Rumeenia, Tšehhi Vabariik ja Leedu ning aitab Euroopat. me peaksime igal juhul dumpingu vastu võitlema, meil on vaja äh, Eh, selle jaoks eh, poliitilist kokkulepet eh, Hiinaga ja seetõttu küsin ma teie käest ja ma teen tegelikult teile konkreetse ettepaneku, proua volinik. Läheme ise üle WTO raamidest ning lepime kokku Hiinaga kahepoolselt dumpinguvastases võitluses, teeme lepingu, me peame selleks seda tegema, selleks, et kokku leppida reegleid dumpinguvastases võitluses. suur tänu, härra Schultz, järgnevalt palun härra Püütikohver kaheks minutiks. Äh, president, äh, austatud volinik, äh, daamid ja härrad. Hiina ei ole turumajandus, aga Hiina valitsus ütleb, et me peame neid tunnustama sellena, sellepärast et esiteks on see majanduslik reaalsus ja teiseks te olete seda lubanud. nojah, muidugi lubasime me küll, aga võiks ju küsida, et kas Hiina on pidanud kinni nendest lubadustest, mis ta on viisteist aastat tagasi te teinud mina ei taha kindlasti äh, kätte maksta, ma olen valmis selleks, et äh, mitte turumajandust tunnustatakse turumajandusena, äh, kuni asi on nii, et meie turumajandus ei saa dumpingu tõttu kahjustanud mitte turumajanduse poolt. nagu öeldud, kuni kolm koma viis miljonit äh, töökohta on seatud küsimärgi alla tänu äh, dumpingule. Äh, komisjon ütleb kakssada tuhat, no igatahes ka kakssada tuhat oleks liiga palju. me ei tea täpselt seda asja ja seetõttu on esimese sammuna väga tähtis see, et me teeksime korraliku mõjuhinnangu. aga ma tahaksin ühe asja eest hoiatada, teie proua volinik ei Äh, ole äh, rõhunud sellele ühele koma kaheksakümne kahele protsendile kaubavahetusega, mis on dumpingust puudutatud. kui ületootlus äh, Hiinas kasvab ja eksporditurgu sellega survestab, siis me ei saa olla rahul selle arvuga, vaid me peame ennetama seda tegevust. meie tahame Euroopa Parlamendis seda, et Euroopa töökohtade suhtes ollakse sinisilmsed parlament ei pea Hiina valitsuse nõudmist äh, täitma, me peaksime tegema hoopis äh, neile ettepaneku. Äh, turumajanduse staatuse võime ju neile anda, kui on väga tõhusaid instrumente tappingu vastu, niimoodi on võimalik. aga vastusel kohal, korral meie jaa öelda ei saa. suur tänu teile, härra Püüdikohver. EFTD nimel järgnevalt David Borrelli, palun. poolteist minutit suur tänu. üheteistkümnendal detsembril eh, käesoleval aastal peab ütlema Euroopa Parlament väga jätkusuutliku eh, positsiooni, eh, mis puudutab turumajandusstaatust Hiinaga. sellel on loomulikult õiguslikud tagajärjed, aga on tagajärjed kindlasti ka tööhõivele teised parlamendiliikmed ja mina siin oleme olnud aktiivsed selleks, et äh, selle nimel tegutseda, et äh, kõik oleks läbipaistvam. Äh, see on kindlasti ka meie ettevõtjatele hea, meil on vaja dokumenti, millel, mida me saame usaldada, mis ei lähtu nendest hinnangutest, mis on teinud seesama tööstus või ettevõtted, kes meie Euroopa töökohti ohustavad meil on vaja komisjoni usaldusväärset hinnangut niimoodi, et Euroopa Liit saab võtta jätkusuutliku seisukoha. parlament nõuab, et te eh, hindaksite olukorda realistlikult ja õigesti ning Hiinale tuleb anda väga eh, selge sõnum me ei tohiks kindlasti ka karta seda, mis WTO-s juhtuda võib, ka hiinlastel ei ole selles suhtes mingisugust äh, huvi, nad ei taha konfrontatsiooni Euroopaga. järgnevalt ENF-i nimel äh, proua Kappel, palun üheks minutiks. suur tänu teile, äh, president. odav teras, mis jõuab otseselt või kaudselt Hiinast Euroopasse, on loonud terasekriisi Euroopas mis on äh, tegelikult Euroopale maksma läinud äh, tuhandeid äh, töökohti. kaks tuhat neliteist aastast alates on seitseteist dumpinguvastast menetlust ellu viidud komisjoni poolt, kuus nendest puudutab Hiina tööstust. odavad terasetooted Äh, Hiinas maksavad kakskümmend viis protsenti vähem kui Euroopas ja need antidumpingu menetlused, mis eelmisel aastal vastu võeti, on nelikümmend neli protsenti, seega peamiselt äh, pooled äh, seotud Hiinaga. käesoleval aastal Äh, läbi WTO on automaatselt äh, taotlenud Hiina äh, turumajanduse staatust, see tähendaks seda, et Euroopas oleks veelgi raskem õiglaseid konkurentsitingimusi saavutada. majandussektoril oleks väga tugev löök mitte ainult võtmesektoritele, mis juba praegu on väga raskustest üks koma viis miljonit töökohta ja väga oluline osa SKT-st oleks löögi all, nagu täna juba öeldud, meil on vaja äh, mõjuhinnangut ning kaasata tuleks kõik äh, rahvamajandused äh, juhataja ütleb, et me ei saa lasta teil kaugemal, pikemalt rääkida kui üks minut, mis teil oli ette nähtud, muidu saavad kolleegid pahaseks. järgnevalt saab sõna härra Korvin Mikke, palun. suur tänu. mina tahaksin koos teiega mõelda selle üle, mis juhtub siis, kui Hiina esitab küsimuse, kas Euroopa Liit on turumajandus või mitte. sellepärast, et põhimõtteliselt on eh, energiahinnad kunstlikult loodud ja äh, turumajandus eh, Euroopa Liidus me ei ole, sellepärast et me ise loome kun-, kunstlikult eh, oma eh, energiahildu. me oleme kuulnud Nord Streami gaasijuhtme, otsustab mitte majandus. mina tahaksin küsida sotsialistidelt, kolleegidelt, teie ei hoolitse Äh, nende äh, vaeste inimeste eest, kes tahavad äh, odavat kaupa osta, te tahate seista hoopis suurte kapitalistide eest ja teie olete sotsialistid. mina küsin seega sotsialistidelt, mis juhtub siis, kui Hiina käesoleval aastal otsustab et äh, igale lapsele tuleb ju jõuluks äh, sada eurot äh, kinkida. kas te lubate lastele see sada eurot kinkida või kaitsete Euroopa lapsi sellise kingituse eest? suur tänu, järgnevalt pooleteiseks minutiks saab sõna kolleeg Kaspari. austatud juhataja, meie fraktsiooni jaoks on üks asi oluline, nimelt me tahame, et meie töövõtjad ja öö, töösturid ka pärast käesoleva aasta detsembrit oleks kaitstud Hiina toodete dumpingu eest ja me oleme avatud erinevateks lahendusteks, me kutsume komisjoni Äh, kõiki võimalikke ettepanekuid tegema, äh, sealhulgas neid, mida volinik täna esitles, äh, tuleb hinnata väga oluliselt nende ettepanekute mõju, mida on meil oodata, sellepärast et me tahame, et meil oleks lõppkokkuvõttes toimiv süsteem, meil on reeglistik, meil on sotsiaalne turumajandus ja kõik need probleemid, mis meil on, WTO protokollid siia-sinna, seisnevad selles, et laialt ulatuses ei ole Hiina praegu turumajandus Nad on ebatõhusad, no me võiksime olla selle üle tänulikud, sellepärast et äh, teistest äh, majandusvaldkondadest põhjutaksid need meile veel suuremaid raskuseid kui täna, aga nagu mitmed äh, eelkõnelejad ütlesid, see viib kõik selleni, et pidevalt jäävad hammasadasse vahele mingisugused Euroopa tööstused ja selle eest me peame ennast kaitsma. ning teiseks, ma soovin, et me tuletaksime meelde seda täpselt, mis kahe tuhandendal aastal aastal kui Hiina oli enne WTO-ga liitumist äh, üks samm eemal, meil oli äh, suuline küsimus ITRE komisjonilt ähm, Euroopa Komisjonile ja meie toonane kolleeg Mann ütles, et me peame seisma selle eest, et WTO reeglid ka reaalselt äh, toimiksid ja neist kinni peetaks. mina kutsun Hiina sõpru üles, palun pidage sellest kokkuleppest ka kinni, nagu te liitumisel seda lubasite. suur tänu, härra Kaspari, järgnevalt pooleteist minutiks kolleeg Moska, palun. suur tänu teile, juhataja. kõigepealt ma tahaksin rõhutada, et mina äh, olen oma äh, fraktsiooniga äh, väga tigedalt selle debati üle. me oleme tegelikult juba mitmeid kuid oodanud, et selline konfrontatsioon tekib küsimus ei ole selles, et Hiina on siin ühepoolselt tegutsenud, me oleme kuid ja päevi selle üle juba arutlenud varem ja me näeme, et meie äh, kolleeg äh, ja ka proua volinik on teinud siin häid ettepanekuid, äh, seda me hindame, aga igal juhul on vaja mõjuhinnangut, seda on vaja tõsiselt analüüsida ning peab analüüsima, kas kõikidest kokkulepetest on kinni peetud, me peame arutlema, millised oleksid äh, Äh, ka alternatiivid, me ei tohi ainult piirduda nende andmetega, mis meie ees täna on. Äh, ja edasi, küsimus. Äh, järgnevate kuude jooksul tuleb seda olulist küsimust otsustada, sellepärast et meil oli viisteist aastat aega ja me oleme täiesti veendunud selles, et praegu selle staatuse andmine Hiinale oleks väga ohtlik see ohustab meie äh, tööstust, meie tootmist, kindlasti ei tohi me jõuda äh, tururiiveni. antidumpingu süsteem muudetakse nulliks äh, ning ühepoolselt reegleid rakendatakse, see kõik ei ole õige. me ei tohi, et ideoloogilised silmaklapid oleksid komisjoni peal, seda olukorda lubada, aitäh suur tänu ja nüüd Daniel Dalton. ma tänan, mina esindan West Midlandi, mis on ainus piirkond Ühendkuningriigis, kus meil on kaubanduslik ülejääk Hiinaga viis miljardit, kolm miljardit naela käesoleval aastal. kas Hiinas on kaubandussubsiidiumid? jah. kas valitsus etendab tähtsat rolli majanduses? jah, aga kuidas seda muuta? Äh, sellega, et me seome Hiina maja rahvusvahelisse kaubandussüsteemi, kui me nüüd äh, keelame neile äh, maja, sellise majandusriigi staatus, siis nad maksavad kätte. Nad otsustasid ühineda WTO-ga ja meie reegleid järgida ja see oli tohutu edu lääne jaoks ja peame sellele nüüd tuginema, aga meil on vaja ka omapoolseid kohustusi. turumajanduse staatus ei tähenda seda, et me ei paneks peale dumpinguvastaseid meetmeid meet Äh, aga meil ei tohi olla topeltnorme, me peame investeerimislepingud äh, sõlmima ja pärast siis juba vabakaubanduslepingu sõlmima Hiinaga, nii tuleb talitada, siduda nad raamiga, aga samas tuleb ka edendada vabakaubandust WTO enda raames. ma tänan nüüd Marielle Desarnes. siin ei ole tegemist mitte ainult tundliku küsimusega, vaid ka väga olulise küsimusega meie majanduse, tööstuse, meie teadlaste jaoks, meie Äh, äh, elanike jaoks. otsus ei tule langetada äh, suletud uste taga, vaid arutelu peab olema avalik ja avatud, sest mängus on väga palju. siin ei tohiks miski toimuda automaatselt. küsimus on selles, kas Hiina käitub nagu turumajandus, kas ta täidab tingimusi, me kõik teame, et see nii pole. seni, kuni Hiina ei vii läbi vajalikke reforme, senikaua, kuni konkurents pole lojaalne, seni eh, kui me ei tegutse võrdsetel tingimustel, on minu meelest ebaõiglane talle selline statuut anda. tänan tähelepanu eest. ma tänan üheks minutiks nüüd William Tartmose krahv. Hiina tahab turumajanduse staatust, aga tasub viidata sellele, et tegemist on juba kõige suurema kaupade eksportijaga Euroopa Liitu. jah, ja nad on üht-teist õppinud muuseas. Hiina eksport Euroopa Liitu on oluliselt suurem kui see, mida Ühendkuningriik aastas teeb ja seda teeb Hiina ilma, et oleks liikmesriik. Ühendkuningi turule tuleb dumpinghinnaga teras, tuhanded töökohad terasetööstuses on kadunud selle tõttu, tegemist on kõige suurte probleemidega valdkonnaga Ühendkuningriigis, kogu sektor on ohtu sattunud kui ainult Ühendkuningriik ise saaks panna dumpinguvastaseid tariife Hiinale peale. aga me oleme selle õiguse ära andnud, asjad oleks hoopis teistsugused võinuks olla ja seda West Midlandsis samuti. Euroopa Poliitika Instituut ütleb, et äh, turumajanduse staatuse andmine Hiinale paneb Eh, kolm miljonit töökohta ohtu, ei saa Hiinat käsitleda kui turumajandust. Eh, David Martin tahab teile sinise kaardi küsimuse esitada, kas olete valmis vastama, David? Lord Dartmouth, Really Lord Dartmouth, kas te tõesti arvate, eh, kuulanud ära konservatiivide arvamused ja mida peaministrid on öelnud, et kui Suurbritannia ei oleks Äh, Euroopa Liidus, siis suudaks ta Hiinale panna dumpinguvastaseid meetmeid praegu peale. Uh, uh, härra Martin, äh, jah, ma austan väga kõrgelt teid, äh, aga kui te üritate öelda, et me oleme täiesti võimetud ja meie peaminister ei suuda seista Briti huvide eest, ja suuda survele Hiinast vastu astuda, siis ma pean ütlema, et olen päris nõus. see oli selge vastus. poolteist minutit Jean-Luc Schaffhäuser. proua volinik, kas te olete kuulnud äh, Havana hartast? see kirjutati alla neljakümne kaheksandal aastal ÜRO algatusel, et pärast sõda mõelda, kuidas kaubandus rahutingimustes toimiks ning panna paika reeglid, et säilitada rahu. põhimõtted on üsnagi selged, ehk siis äh, bilanss toimub äh, maksete alusel, kui ühel on, üks on defitsiidis, ei saa see teisele hästi mõjuda ning äh, riigiabi on võimalik, äh, kui äh, see on riigi majanduse seisukohalt vajalik. samuti on keelatud dumping, on selge. praegusel hetkel pole Hiina turumajandus, ta kaitseb ennast ning nad teevad kõik selleks, et arendada ainult Hiinat ja ei mõtle eriti teiste huvide peale. meil on vaja võrdseid kaubandustingimusi ja see peab äh, üle võtma põhimõtted Havana hartast. Hiina äh, on absoluutselt tasakaalutuse seisundis kaubandus Euroopa Liiduga tuleb tasakaalustada meie kaubandussuhted Hiinaga ning seda on vaja teha ÜRO raames, isegi mitte WTO raames. tänan teid tähelepanu eest. Now... ma tänan. üks minut ja kolmkümmend sekundit, Salvatore Tsiku. Grazie presidente, onorevoli colleghi, mis see suur tänu. kallid kolleegid, ma arvan, et me kõik jagame arvamust, et Hiina vaatamata suurele edasiliikumisele, mis seal on toimunud majanduses, on endiselt äh, probleemide ees terves reas valdkondades, jääb vajaka läbipaistvusest ja tugev valitsuse sekkumine majandusse, samuti omandiõigust ei kaitsta korralikult, nii et, et väga tähtis on see küsimus, et kas me täna saame anda turumajanduse staatuse Hiinale. mis juhtub siis, kui see tunnustus talle antakse WTO-s, äh, äh, ta suudab sellisel juhul tekitada tohutu koondamise laine. igal juhul saab olema laastava mõjuga tegemist me arvame, et on vaja korralikke garantiisid Hiina osas. tegemist on tohutu suure kaubanduspartneriga meie jaoks, aga tähtis on, et komisjonil oleks korralik strateegia, mis kaitseks meid ja tagaks, et kaubandus äh, lepingud säilitaksid töökohad. me ei saa mingit automaatsust lubada, me ei saa ka, et osaliselt ainult kontrollitakse, mida see turumajandusliku staatuse tunnustamine kaasa toob. võib vaja tõesti selget pilti, mis toimub ja meil peab olema korralik hindamine, olema korralikud õigusaktid paigas Eh, üks minut, Viktor Postinaru. ma tänan, proua volinik. see teema, mida me täna arutame, on väga delikaatne teema ja tähtis on mõista probleemi tuuma ja samuti tagajärgi, mis üks või teine seisukoht kaasa toob. komisjon ja parlament peavad tegema seetõttu koostööd, see on ülioluline. Euroopa Liidu ja Hiina vahelised poliitilised ja majanduslikud suhted on tähtsad mõlemale osapoolele, aga see, siin on kaalul ka Euroopa majanduse, tööstussektori konkurentsivõime ma viitasin siis komisjonile ja parlamendile. komisjon on see, kes peab läbi viima Mm. mõjude hindamise ja siis saab parlament hinnata, milline on kõige õigem lähenemisviis selles olukorras. tuleb ära hoida majanduslik ja kaubanduslik konfrontatsioon Hiinaga, aga samas on ülioluline see, et kõiki meetmeid kaalutaks ja viia, viidaks ka ellu, et jääksid ära dramaatilised tagajärjed Euroopa Liidu tööstussektorile, töökohtadele meil on vaja uusi kaubanduse kaitseinstrumente. üheks minutiks nüüd Bas Belder. toekenning van de markteconomie staatus aan China heeft ma tänan. Hiinale turumajandusliku staatuse andmine omab äh, väga ulatuslikke tagajärgi ja paneb ohtu töökohad. see on selle hind. ei saa autonoomselt ühepoolselt seda staatust äh, Hiinale anda ja komisjon jah, tõesti on läbi viinud äh, uuringu, tuginedes WTO kriteeriumidele ja võtnud kasutusele ka omapoolse lähenemisviisi, see on olnud mõistlik. sammhaaval turumajandusliku staatuse andmine teatud tööstussektoritele, mis kriteeriumidele vastavad, võiks olla üks variant Äh, piirangute kaotamine ekspordil, parem juurdepääs äh, ka Euroopa ettevõtjatele Hiina turule on vajalik. palun ärge valmistage pettumust meie tööandjatele ja töötajatele, volinik. ma tänan ja nüüd Dita Šarantsova. ma tänan, proua volinik ma olen kindel, et te teate, et äh, Hiinale turumajanduse staatuse andmine on midagi, äh, mida väga aktiivselt arutatakse liikmesriikides ja ka nagu te ütlesite, tegemist ei ole ainult õigusliku küsimusega, sellel sammul on majanduslikud tagajärjed ja mul on väga hea meel, et te selle teemaga tegelete möödunud nädalal te käsitlesite mõningaid juhtumeid ja tutvustasite neid kaubandusministritele. see on hea samm, aga tähtis on, et need arvud oleksid kättesaadavad ka ähm, mitmesugustele liitudele ja võib-olla on neil pakkuda vastu teistsuguseid äh, arvusid, nii et tähtis on, et informatsioon oleks laialdaselt kättesaadav ja milline on plaan B eh, puhuks, kui tõesti turumajanduslik staatus Hiinale antakse ja millised tõhusad meetmed ja instrumendid eh, on siis meil selleks, et kaitsta neid tootmisharusid, mis satuvad rünnaku alla? Roger Helmer, üks minut. härra president, Hiina eh, ei tohiks saada turumajanduslikku staatust praegu. Hiinas ressursse ei jaga mitte turg ja hindu ei kujunda samuti turg. suured tööstussektorid äh, peavad töötama viie aast-, viis aasta plaanide järgi, mis keskselt peale surutakse. ja samuti on vaja aktiivselt võidelda terasetumpingu vastu, mis on nii suurt kahju tekitanud Suurbritannias ja kõikjal Euroopas. siin on paralleele Euroopa Liidu sekkuva energiapoliitikaga. Euroopa Liidu ressursse siingi ei jaga turg, hindu moonutavad subsiidiumid ja Euroopa Liidu eh, heitmekaubanduskava, kogu sektorit meid eh, reguleerib keskne plaan Brüsselist. võib-olla eh, me ei peaks siis nüüd arutama Hiinat ja hoopis arutama hoopis seda, kas Euroopa Liit mitte, eh, kas ikka ise väärib turumajanduslikku staatust. ma tänan ja nüüd kuulame kolleeg Frank Pruusti poolteist minutit. härra volinik, härra, vabandust, härra president, proua volinik, meie Eh, probleemiks on see, kuidas me, eh, kuidas me kalkuleerime dumpingupoliitikat, mitte eh, turumajandus. kas tõesti turumajandus sõltub sellest, kuidas me tõlgendame lisaprotokolli institutsiooni, kas selline asi on tõsiseltvõetav? ei ole. poliitika peab selle eest määrasusest üle saama. Hiina peaks olema sõbralik riik, peame saama talle kõike öelda, kui ütleme, et ta ei pea viiest turumajanduse kriteeriumist kinni, siis ta ei tunnista seda. ning äh, kui me esitame proteste dumpingu kohta, siis ta alustab kümneid erinevaid uurimisi. ning äh, kui me kasutame artiklit viisteist, algab kaubandussõda. oleme näinud, mis toimus päikesepaneelidega, kui selle peale keelati ära Prantsuse veini import Saksa autode import eh, Hiinast on saanud meie suurim kaubanduspartner kogu maailmas. solidaarsus eh, peab olema meie suurim jõud. seega valmistame ette solidaarsuspakti selleks, et, et lõhestatust ära hoida. seda ka meie ettevõtete jaoks, kes väljapressimise ohvriks eh, võivad sattuda ning samuti tuleb suuremat solidaarsust üles näidata Ameerika Ühendriikide ja Jaapaniga, et välja töötada ühine meetod. igasugune simplistlik lähenemine on hukkamõistetav. peame mõtlema selle peale, kuidas öelda ei, ilma et me reedaks meie investoreid. kuigi ma ei, ei tahaks, räägiks sellistest asjadest meie hi, Hiina kolleegidega samasuguste sõnadega ei ole, Ene, palun. volinik Malmström mitte midagi tegemise vahel ja automatismi vahel on veel kolmas tee, mida käia. nimelt ja mille kohaselt korraldada kaubandussuhteid Hiinaga. mis on see kolmas tee? majandusringkonnad Euroopas esitavad sellesama küsimuse. mõned sektorid, nagu näiteks terasesektor, on suure surve all, sest meil on ebaõiglased kaubandustavad siin. üks koma kolmkümmend kaheksa protsenti eksporti, importi, see kõlab üsna kahjutult, aga see võib hakata kasvama, see protsendimäär ja meil on vaja instrumenti, et ebaõiglase kaubanduse vastu ennast kaitsta. Te ütlesite, et arvestusmeetodid on vaja muuta, jah, hinnad Hiinas on läbipaistmatud nii et te peate andma meile instrumenti, mis on võrdväärne sellega, mis täna meie käsutuses on ja tõesti toimiks, tuginedes WTO reeglitele. kodanikud ju tahavad, et Euroopa Liit neid kaitseks ja oleks kasulik. ma tänan. poolteist minutit, Jaroslav Valensa. Uh, terve rida kaubanduse kaitsemeetmeid kõikjal Euroopas näitab seda, et Hiina ei ole täiemõõduline turumajandus täna ja sellepärast ei saa teda ka sellisena kohelda, enne kui ta ei ole läbi viinud vajalikke reforme, tuginedes viiele kriteeriumile, mis Euroopa Liit on esitanud. ja tähtis on, et meil oleks tõhus dumpinguvastane meede, et vastu astuda nendele väljakutsetele, mis meil praegu on terasesektoris ja teisteski sektorites tänu tohutule riigi toetusele saavad Hiina ettevõtted domineerida ka teisteski valdkondades ja Euroopa Liit peab suutma reageerida piisavalt ja tõhusalt. nüüd turumajandusliku staatuse andmine Hiinale vähendab drastiliselt meie võimalusi neid kaubanduslikke moonutusi äh, vähendada ja sellel on hävitav tagajärg Euroopa Liidu majandusele ja seda peab silmas pidama, kui me oma õigusakte vastu võtame. Euroopa Komisjonilt on vaja tõesti täiemõõdulist äh, majanduslike tagajärgede hinnangut, aga on vaja ka rääkida meie kaubanduspartneritega, tagamaks, et meie ettevõtetel ja sektoritel oleksid võrdsed tingimused kaubanduses. Korvin Mikke tahab küsida teilt küsimuse, kas te olete valmis vastama? tänan, palun, härra Korvin Mikke. kui mina ostan Hiina auto kahekümne tuhande eest ja mitte neljakümne tuhande eest, ma siin valudat ei äh, nimeta, siis alles jäänud kakskümmend tuhat ma saan ju teistele Euroopa Liidu kaupadele kulutada. jah, eh, võib-olla autotööstus kaotab, aga teised sektorid jälle võidavad kui me midagi Hiinalt ostame, siis või midagi neile müüme, siis mis ülejäänud rahaga juhtub, nad hakkavad lihtsalt meilt rohkem ostma. härra Korvin Mikke, te juba rääkisite äh, oma sõnavõtu kaudu ja te ei palunud uut sõnavõttu. Te pidite küsimuse esitama ainult. ma tänan, see oli just see, mida ma tahtsin öelda. Äh, äh, see ei olnud üldse küsimus, mis kõlas. Äh, jah, minu kolleeg siin on seda meelt, et tuleb hävitada Euroopa Liit hoopis ei taha sugugi konstruktiivset dialoogi pidada ja sellepärast ma talle ei pea ka vastama nüüd üheks minutiks Maria Arena. Eh, suur tänu. nagu kolleegid ütlevad, oleme automaatsuse vastu, eriti puudutab see eh, Hiinale turu eh, majanduse staatuse andmist, sest tegemist ei ole turumajandusega, peab ütlema ka seda, kuigi öeldakse, et see pole põhiküsimus. Hiina pole turumajandus ja meil peavad olema loomulikult tõhusad dumpinguvastased meetmed, et ära hoida ebaõiglast konkurentsi ning peame ütlema ka seda, et äh, lahendused ei pea olema sektoripõhised, sest äh, me räägime sektoritest, räägime näiteks ähm, metallitööstusest, kuid samas see pole ainus, mis on Hiina agressiivse poliitika tõttu kannatanud. meil on vaja sellist lähenemist, mis äh, oleks seotud enamaga kui teatud liikmesriikide huvidega, meil on vaja toimivat meetmeid, mitte ainult protektsionismi. <clears throat> me ei tohi lihtsalt lubada Hiina poolt kasutatavaid agressiivseid ebalojaalseid meetodeid. aitäh, suur tänu. nüüd üheks minutiks Wim van de Kamp. ma tänan. kõigepealt ma tahan tänada meie volinikku väga põhjaliku info eest, mida te meiega jagasite. Hiina delegatsiooni liikmena ja rahvusvahelise kaubanduse komisjoni liikmena, aga samuti Hollandist pärit eh, parlamendisaadikuna ma arvan, et tegemist on ülimalt tähtsa teemaga. me kõik oleme ju seda meelt, et maailma majanduse eh, areng oleks palju tublim, kui Hiinast saaks korralik turumajanduslik staatus. meil on WTO ja meil on viis Euroopa Liidu kriteeriumi selleks puhuks. aga kui Hiina ei taha nüüd koostööd teha, siis me ei saa oma valijatelt eh, paluda, et nad aktsepteeriksid päikesepaneelide ja terase puhul dumpingut. seda me ei saa teha. jah, vaja on põhjalikku analüüsi. ma tänan, üheks minutiks Joachim Schuster saab sõna härra president, vabakaubandus on osalisriikidele ainult sellisel juhul kasulik, kui konkurentsitingimustest peetakse õiglaselt kinni, aga Hiina seda praegu ei tee, ta kasutab dumpingut terase ekspordis ja tal on ka palju, sellega on ohtu sattunud paljud töökohad Euroopa Liidus. Hiinale turumajandusliku staatuse andmine eh, muudab eh, vastuseisu sellisele ebaõiglasele praktikale palju keerulisemaks Euroopa Liidu jaoks. on vähe märke sellest, et Hiina on valmis riigi toetust ja maksustamist ja äh, subsiidiume oma majandussektoritel vähendama. Äh, küsimus on siin protektsionismis äh, Euroopa Liitki peab mõtlema selle peale, kuidas reageerida, dumpingule reageerida ja ma olen pettunud, proua volinik, sellest te midagi konkreetset ei öelnud täna selle kohta, mida komisjon tegelikult siin kavatseb ära teha. nüüd üks minutit, Christopher Fjellner. ma tänan. ma tahan öelda, et ma ei ole mitte kunagi näinud nii palju toetust rohelistelt ja sotsiaaldemokraatidelt ja vasakpoolselt turumajandusele. jah. aga küsimus ei ole selles, kas Hiina on turumajanduslik riik või mitte, vaid hoopis selles, kas me peame austama Hiina liikme staatust WTO-s. ja kas Hiina austab kaubanduseeskirju ja mida see kõik toob kaasa töökohtadele. aga komisjon üldse ei analüüsi seda küsimust oma ülevaates dumpingu vastaste meetmete puhul. ja nüüd on pea kesköö käes ja hakatakse tegutsema, nii et edu teile! ma tänan üheks minutiks saab nüüd sõna Emmanuel Morel. suur tänu, härra president. nagu seda ütles David Martin, on tegemist ennetusprobleemiga. viisteist aastat juba teame, et see probleem tekib ja nüüd hakkame seda kiireloomuliselt käsitlema. see on juba esimene probleem. teine probleem on see, et ilmselgelt Hiina pole turumajandus, hiinlased, kui nendega rääkida, ei, ei tee isegi sellist nägu, et nad sellesse usuvad ainus küsimus, äh, mis arutelus äh, peaks äh, räägima, on see, et mida me ise tahame, mida me tahame kaitsta, kas me soovime strateegilist Euroopat, kes ennast kaitseb, kes on, kellel on kujutlusvõimed või soovime lihtsameelsuses, mõned kolleegid ütlevad, et selle staatuse hiinlastele annub, anda, sest nii nad teevad reforme. mina arvan, et nii see ei ole, Euroopa ei saa olla kogu planeedi külaloll. Euroopa peab suutma ennast kaitsta Euroopa peab kaasajastama eh, oma eh, tegevust, peame tegema mõjuhinnangu ning eh, meie jaoks ei ole vähematki küsimust, et me Hiina saaks <clears throat> praegusel hetkel turumajanduseks ennast pidada. ma tänan. me teadsime, et see otsus turumajandusliku staatuse kohta tuleb, kui viis aastat tagasi Hiina liitus WTO-ga, aga meie riikide valitsused on ignoreerinud vajadust kaubanduse kaitsemeetmete järele meie jaoks. jah, ja nüüd pakutakse turumajanduslikku staatust Hiinale, mida see kaasa toob? minu valimisringkonnas terasetöötajad on viimastel kuudel kaotanud oma töökohad ja nad näevad oma silmaga, mida dumping toob. meie kaubanduse kaitseinstrumendid ei ole piisavad selleks, et Hiina ülemvõimsustega toime tulla. me oleme aastaid oodanud, et meie riikide valitsused viiksid läbi nende instrumentide moderniseerimise Suurbritannia on blokeeriva vähemuse eestvedaja nõukogus ja kui siin valatakse krokodillipisaraid meie terasetööstuse pärast, samas antakse Hiina investoritele väärtuslikke lepinguid ja blokeeritakse need instrumente, mis võimaldavad õiglasi kaubandussuhteid. kaubandusinstrumendid peavad olema praegu prioriteetsed. küsimus on kolleegilt härra Arnoldilt, kas te olete valmis vastama? Yes, please Uh, ma tänan, kas minu lugupeetud kolleeg eh, nõus, et kirde osas suur osa meie eksportijaid eh, ekspordivad ka Hiinasse? Eh, jah, te ei jaga minu seisukohta, et Euroopa Liit on osa lahendusest, mitte probleemist, aga näiteks Äh, vanametall on üks viiest ekspordiartiklist Hiinasse. ja seegi on ju tegelikult kahjustanud teie terasetööstust. jah, ma tänan selle küsimuse eest. Euroopa Liit on osa lahendusest, kui kõneks on olukord terasetööstuses ja ma arvan, et see ringmajanduse paketi ettepanek vaatab ka korduvkasutust, taaskasutust metallide puhul ja see võib kaasa tuua T-Side'i ja teiste terase metalli tööstuspiirkondade taassünni aga on väga jah, palju, mida Euroopa Liit saab ära teha, aga lõppkokkuvõttes on ikkagi meil vaja õiglast kaubavahetust ja see tähendab ka, et kaubandust on vaja kaitsta korralikult. ma tänan, Karoliine Graas van der Heinz. ma tänan, president. põhimõtteliselt oleme kõik selles veendunud, et liiga vara on veel Hiinale anda turumajanduslik staatus seni eh, viies kriteeriumis täidab Hiina ainult ühte kriteeriumi ja murelikuks teeb ka see mõju, mis Hiinal on nendele sektoritele, kus praegu kohaldatakse dumpinguvastaseid meetmeid jah, on vaja põhjalikku analüüsi, eh, tagajärjed kõigepealt läbi analüüsida, et mida see turumajanduse staatuse andmine kaasa toob. terasetööstuses keraamika, õlletootmine, alumiiniumi tootmine, eh, kõikides nendes valdkondades on töökohad ohtu eh, seatud meil on vaja õiglast kaubavahetust, õiglasi reegleid, kui me kaupleme Hiinaga. kui nüüd Hiina saab turumajandusliku staatuse, siis sellisel juhul meil on vaja ka kaasaegseid eh, kaubanduse kaitsemeetmeid kohe vaja. suur tänu, viimasena palun, saab debatis eh, sõna üheks minutiks eh, kolleeg Fernandes. suur tänu praegu on äh, olukord ilmselge, kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal ei ole Hiina kindlasti veel turumajandusega riik ning kindlasti ta endiselt äh, toetab enda tootjaid ning dumping on seal endiselt reaalsus ning kindlasti riik sekkub majandusse. tegemist on olulise poliitilise otsusega, me kõik äh, oleme Hiina institutsioonide survet tundnud, kuid see ei anna neile veel õigust kaubanduspoliitika ei saa olla meie tööstuse vastane, innovaatilised sektorid oleks tõeliselt ohus, sest Hiina ei täida reegleid, sest dumping on normaalne nende jaoks ning me võime saata ohtu eh, paljud miljonid perekonnad ja töökohad kaudsed, nii otsesed kui kaudsed, et erasetööstus, keraamikatööstus, mis annab eh, Hispaanias seitsmeteistkümnele miljonile inimesele tööd, ning sellega seoses sooviksin öelda, et meil on vaja mõjuhinnangut ning samuti ka koordineeritud kaubanduspoliitika, et ühepoolsed otsust ei langetataks. suur, suur tänu, jõuame nüüd vaba mikrofoni juurde ja Mihhail Šoirova saab sõna nüüd üheks minutiks, palun. suur tänu teile, austatud kolleegid, mina arvan, et volinik on nüüd väga selgelt äh, kuulnud äh, toetust, äh, mis meie poolt on avaldatud. väga selge toetus on komisjonile ettevalmistustöödeks järgmiseks aastaks. ettevalmistused, mis aitaksid kaitsta Euroopa turgu Hiina dumpingu eest, aga mind üllatab üks asi. nimelt seda, et volinik ütles väga selgelt, et Hiina ei ole turumajandus see on vastupidiselt äh, paljude teiste kolleegide väljaütlemisele. Äh, aga väga vähe tundub, on äh, asju, mida me saaksime teha selleks, et Hiinat ei tunnustataks turumajandusena, kuna viieteistkümne aastane periood on ümber saanud. minu küsimus on, et mille jaoks see viisteist aastat vajalik oli, kui selle aja jooksul ei ole tegutsetud üldse? proua volinik, ma arvan, Euroopa turgu kaitsta ma arvan, et me näeme kõik seda, milline on sotsiaalse dumpingu risk, aga me peame kasutama teisi käesolevaid meetmeid ka selleks, et seda absurdset olukorda vältida. suur tänu! suur tänu, järgnevalt Istaskon Bilbao üheks minutiks, palun. suur tänu, president volinik, Hiina ei ole Euroopa mõistes turumajandus Eh, ning ähm, võttes arvesse, millised töötingimused seal on, milline riigi toetus teatud valdkondadele, eh, millised tootmistingimused seal valitsevad, ei ole need, mida nõutakse Euroopas tootjatelt. see tähendab seda, et Hiinas on dumping toonud kaasa olukorra, kus äh, näiteks Baskimaal on ohtu sattunud terasetööstus ning meie äh, jätkusuutlikud tööstused on selle tõttu ohtu sattunud Euroopa ei tohi loobuda vahenditest, mis aitavad kaitsta meie tööstust. meie peame reformima eh, eh, ja Hiina peab eh, ka mõtlema selle peale, kuidas tegutseda nii, et nende tegevus oleks jätkusuutlikum, sest on selge, et teatud äh, konkureerimistingimused mm, ei ole jätkusuutlikud, ootame teie poolt kiiret reageeritsiooni. kallid kolleegid, tere õhtust kõigile. jätkame vaba mikrofoniga, järgmisena saab sõna härra Caputo üheks minutiks. suur tänu. see debatt on suurepärane võimalus, Euroopa Parlament saab Euroopa Komisjoniga Äh, koos analüüsida Hiina äh, turvanduslikku staatust. komisjoni väljaütlemine näitab äh, täpselt, milliseid majandustulemeid me näeme, kui antidumping reeglitest kinni ei peeta. komisjon peaks ette nägema laiaulatuslikku mõjuhinnangut, vaja oleks kuulata ära ka avalikkuse arvamus homme tuleb Kaubandusnõukogu kokku ja komisjon andis edasi teavituse liikmesriikidele, kus on öeldud, et kümme tuhat äh, töökohta on Euroopas ohus. oleks hea, kui me teaksime täpselt, kuidas te olete selle kümme tuhat äh, kokku löönud, äh, millisel alustel. mis puudutab turumajandusliku staatuse andmist Hiinale, siis see peab olema igal juhul sõltuv äh, Äh, kriteeriumitest ning me peame igal juhul ka omama plaani B. härra äh, Marjas järgnevalt üheks minutiks, palun. suur tänu daamid ja härrad, äh, volinik, mis puudutab turumajanduslikku staatust Hiinaga, siis seda arutelu on vaja pidada siin, aga samuti on vaja ka rääkida sellest antidumpingu reeglistikust, mis Hiina toodete vastu peaks kehtima. meil on vaja reegleid, reegleid selleks, et ennast kaitsta, aga me peame igal juhul rääkima ka sellest, milline on Hiina rahvamajanduse olukord. sest et tundub, et meil on ka huvide konflikt praegusel hetkel, sellepärast et nad on väga paljudes kohtades erastanud ning meil on suured puudujäägid, siin Troika on viidanud, mida kõike peaks teisiti tegema ja Kreeka on ilma jäetud miljonitest eurodest, aga Hiina on samal ajal teinud väga olulist äri Türgis. suur tänu teile Äh, juhataja, nii nagu me juba täna äh, kuulsime, ütleb härra Takula, äh, Hiina näol ei ole tegemist turumajandusliku riigiga ning me arutame siin täna, kas turumajanduslikku staatust neile anda. minu arust ei saa me seda teha. ja seda seetõttu, et me peaksime kõigepealt toetama Hiinat äh, et eh, riik suudaks arendada sinnamaani, et oldaks demokraatia, kaitstakse inimõigusi, eh, hoitakse kinni keskkonnatingimustest, austatakse keskkonda ja nii edasi. aga dumping, eriti just peretööstustööstuses, on väga suur probleem, aga ma arvan, et siin peaks olema kindlasti murdepunktiks see, et me peame tagama, et eh, Hiina peaks kinni ühtsetest väärtustest ning hakkaks käituma nagu turumajandus see ei tähenda, et igatepidi vaba, see peaks äh, tähendama seda, et meil oleks ühtsed eetilise kaubandusreeglid, äh, õiglase kaubandusreeglid, äh, mida, millest ka Hiina kinni peab ja ma arvan, et me saame aidata Hiinat niimoodi, et neile saaks anda turumajanduslikku staatust, aga praegu ei ole see aeg. suur tänu, juhataja. volinik kaks nädalat tagasi anti meile teada, ütleb proua Evans, et tuhandeid töökohti läheb äh, Äh, tööstusest, teratööstusest kaduma väga suur hulk nendest ka minu valimisringkonnas, see oleks väga suur löök nii meie riigi majandusele kui kohalikul majandusele. Äh, meie valitsus on teinud väga konstruktiivseid ettepanekuid selleks, et äh, Walesis terasetööstus päästa, aga pikaajalist tulevikuvisiooni on vaja ja see tähendab väga põhjalikku ja kiiret dumpingureeglite vastu eksimise uurimist Hiina puhul ning terasetööstuse analüüsi samuti Äh, tuhandeid ja tuhandeid äh, tonne äh, terast tuuakse sisse Hiinast Euroopa Liitu ning see tähendab, et tootmine sureb välja Euroopas. turumajandusstaatuse andmine ei võimaldaks mingeid tariife kehtestada Hiina terasele. samas meie oleme suurte probleemide ees ja seetõttu olen ma sellele ettepanekule vastu. ja vaba mikrofoni lõpetab. proua Lenin, palun suur tänu. Äh, me oleme ka juba minevikus nõudnud äh, mõju hindamist äh, komisjonilt, mis puudutab turumajandusliku staatuse andmist Hiinale. ma ei ootanud tegelikult niivõrd politiseeritud otsust kui see, mida me täna näeme sada kolmkümmend tuhat töökohta kaob, aga äh, uuringud samas näitavad, et see on kolm miljonit. kus kohas on siis see arvude suur erisus, kust kohast see statistik täpselt, statistika täpselt tuleb, mina tahaksin teada. üks koma kolm protsenti äh, äh, sellest kaubast, mis jõuab Hiinast Euroopasse, on antidumpingu reeglite vastane, see ei ole tõsi, tegelikult on seda palju rohkem koguselt ja kui antidumpingu reegleid ei kehtestata, siis on meil vaja rohkem äh, teisi meetmeid kehtestada, enne kui dumpinguvastastest meetmetest kinni peetakse. siis edasi. kas te olete mõelnud selle peale, et äh, kui turumajanduslikku staatust ei anta, aga oleks samas mõistlik ehk ümber vaadata, kuidas antidumpingu tolle arvutatakse? Äh, ma ei saa täpselt aru, mida komisjon tahab teha, aga töövõtjale ei ole see kõik hea järgnevalt äh, saab sõna nüüd volinik Malmström. Äh, suur tänu, juhataja, daamid ja härrad, äh, suur aitäh selle debati eest, me oleme väga hoolikalt kuulanud teid ning võtnud teie arvamust arvesse. komisjon teab väga täpselt, kuivõrd keerukad on kogu selle temaatika erinevad tahud ning see, kuidas see mõjutab ka töökohti. ärgem unustagem, et baaspõhjus, mikspärast me tänast arutelu peame, on see, et eh, erinevad moonutused on olemas Hiina majanduses. Eh, Hiina majandus eh, kängub praegusel hetkel ning nendel on suur ületöötlus, tootmine ja see kõik puudutab meid otseselt. head kolleegid, oluline on see, et me peaksime Hiinaga dialoogi, aga sama oluline on ka see, et Hiina ei saa lihtsalt äh, odavat äh, terast paisata turule, nagu nad seda teevad ja see on hoolimata sellest, kas me otsustame turumajanduse staatust anda või mitte. Äh, debatt on peetud täna ja me vaatame edasi kõiki aspekte, majanduslikke, õiguslikke, sotsiaalseid. me valmistame ette ka mõjuhinnangut, mis erinevaid sektoreid katab ja mis läheb veel kaugemale kui need eelmised mõjuhinnangud, mis teile on jagatud Te olete äh, siin viidanud sellele, mis puudutab miljoneid töökohti. see ei ole mingisugune jätkusuutlik äh, arvutus äh, teaduslikult, sellepärast et see põhineb arvamusel, et kogu meie kaubandus on antidumpingu reeglite vastane, tegelikult kogu meie kaubavahendusest üks koma kolmkümmend kaheksa protsenti on selline. oluline on siin tagada tasakaal ühest küljest tagada kaitset meie tööstusele ebaõigete praktikute poolt, mis Hiina kasutusele on võtnud, meil on vaja äh, in instrumente, mis äh, hoiab maksimaalse arvu töökohti Euroopas, samas tuleb õiguslikest tingimustest kinni pidada ning vabakaubandust ja investeeringuid tagada, mis on meie kõikide ühises huvis. see debatt jätkub ning kindel on, et me hoiame parlamenti kursis kõikidest äh, sammudest selles arutelus. suur aitäh teile, proua juhataja!